Die Sitzung ist eröffnet. Istung on avatud. Wir kommen jetzt erst kõigepealt Pašku raport hääletusele. härra raportöör, teil on äh, viimaseks sõnavõtuks võimalus. Mm, ei kommenteeri, ütleb härra Pašku. No,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 vastu, erapooletud, kontrollime. kontroll. hääletus on avatud minu masin ei toimi, ütleb härra esimees It's closed before. Ist mit 28 kakskümmend kaheksa poolthäält, kakskümmend kaheksa vastuhäält tagasi lükatud. kas te vahetasite kaarte või mis teete seal? küsib härra esimees. või ühe kaardi pealt hääletate kõik? um da sicher zu sein. ja uuesti, hääletame uuesti, kontroll. viiskümmend üks, viiskümmend üks muudatusettepanek, hääletame uuesti elektrooniliselt. proua Šake muudatusettepanek. Nee, wir neutral. Die Abstimmung ist hääletus on lõppenud ikka veel tagasi lükatud kakskümmend kaheksa, kahekümne kaheksa vastu ja seega on ta jätkuvalt tagasi lükatud. Läheme edasi, muudatusettepanek viiskümmend kaks. Va-, vastu erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletud vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu erapooletud vastu võetud, viiskümmend kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek seitsekümmend kolm, esimene osa, esimene osa poolt, seitsekümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt. härra esimees vabandab, teine osa muudatusettepanekust seitsekümmend kolm. Wer ist für den zweiten? seitsekümmend kolm teine osa. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatusettepanek sada kaheksa poolt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss üheksa poolt. härra esimees ütleb, ja parandab, et hääletasime just seega sada nelikümmend kaheksa ja sada nelikümmend üheksa. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek sada viiskümmend, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt. see langeb välja, sellepärast et teine osa lükati tagasi. dominoefekt, ütleb härra esimees, edasi sada viiskümmend üks langeb ära. sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kuus poolt, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse. sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kolm poolt, poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. sada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd sada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud teine osa, sada kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kuuskümmend üks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, sada kuuskümmend neli poolt, poolt, vastu ja erapooletud. Kaaler, kas tal ei õnneks kuidagi suud kinni liimida? sada kuuskümmend neli vastu, erapooletud tagasi lükatud sada kuuskümmend kuus poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa poolt, langeb ära, parandab ära esimees, kompromiss kümme poolt, vastu ja erapooletud. vastu võetud, kompromiss üksteist poolt vastu erapooletud, vastu võetud kom-, nüüd kompromiss kaksteist, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd kakssada muudatusettepanek, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üksteist ja kakssada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kakssada 200 kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kakssada kakskümmend, kontroll. hääletus on lõppenud. see muudatusettepanek on tagasi lükatud nüüd edasi. kakssada üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kakssada kakskümmend kaks, kakssada kakskümmend kolm ja kakssada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend seitse poolt vastu erapooletud, vastu tagasi lükatud kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi kakssada kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd edasi kompromiss neliteist poolt vastu, erapooletud. kontrollime. kompromiss neliteist. hääletus on lõppenud. see on kolmekümne seitsme poolthäälega vastu võetud. kaheksateist vastuhäält. suu lukku pane suu kinni. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kuus, kakssada seitsekümmend kuus ja kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletud vastu võetud kakssada kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kaheksakümmend üks langeb ära ja seega kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime hääletus on lõppenud. nelikümmend poolthäält, üheksateist vastu, vastu võetud kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu. Eh, kolleegid, palun, ma palun, võtke osa sellest hääletusest, sest muidu ei ole võimalik näha, muidu peame kõike kontrollima. kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime. kakssada üheksakümmend üheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolthäält, kakskümmend kaheksa vastuhäält, vastu võetud nüüd edasi, muudatusettepanekud kolmsada ja kolmsada üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolthäält, kolmkümmend kaks vastu, tagasi lükatud, kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksa poolt, vastu, erapooletud. tagasi lükatud kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kaksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada neliteist. seda ei võeta vastu, seda muudatusettepanekut ja seega ei hääletata. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suuline muudatusettepanek number viis, suur tänu poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli poolt ja viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuues poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsmes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümnes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek kaksteist ja kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt lõppteksti üle. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud, kolmkümmend kuus poolthäält, kaheksateist vastuhäält, viis erapooletut. õnnitleme härra raportööri. proua Lösing. jah me oleme esitanud äh, vähemuse raporti ja saatsime eelmisel nädalal sekretäriaati. suur tänu teile, võtame arvesse ja nüüd järgmine raport Euroopa Kaitseliit, Urmas Paet on raportöör. kas äh, härra raportöör tahab midagi lisada? tundub, et mitte, siis läheme hääletuse juurde, palun. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissi üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena sada kolm kui ma ta nüüd üles leian. kahes osas. esimene osa, kes on poolt? sada kolm, esimene osa, kes on poolt vahel on hea, kui ma kaks korda sama asja hääletan. seega erapooletud, vastu, erapooletud. Te olete erapooletu? selge, hea teada. aitäh, härra Kallar. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, uuesti, sada neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. sada viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm kompromiss kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. sada neliteist, jällegi kahes osas. kes on poolt esimesele osale? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 sada kolmkümmend kaheksa. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seega sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime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 kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis kompromiss kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, sada viis, kakssada viiskümmend üks, kakssada viiskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. uuesti, kakssada viiskümmend kaheksa, kes on poolt. vastu. kontrollime Abstimmung ist geschlossen. Hääletamine on lõppenud. kakskümmend neli kolmekümne kolme vastu tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üheksa poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime hääletamine on lõppenud kakskümmend kaheksa kolmekümne vastu tagasi lükatud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis kakssada seitsekümmend neli, kakssada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud kakssada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud uuesti kakssada kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu kontrollime. hääletamine lõppenud, kakskümmend kolm, kolmekümne viie vastu tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kuus ja ka ja kakssada kaheksakümmend kuus, kes poolt vastu, nagu erapooletud tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt vastu, nagu erapooletud tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend seitse poolt vastu, nagu erapooletud tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kolm, üheksakümmend neli, üheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada 200 üheksakümmend kuus. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. siis muudatus kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vas-, mitmes see oli, viiekümne üheksas, kontrollime. seda tuleb teha üsna sageli, sest osalemine hääletuses on üsna kehv. hääletamine on lõppenud. kakskümmend viis kaheksateistkümne vastu viisteist erapooletut, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis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 kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. siis muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime hääletamine on lõppenud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 kolmkümmend seitse, kahekümne vastu üks erapooletu, palju õnne, härra raportöör! Wir kommen jetzt tuleme nüüd äh, järgmise raporti juurde, Ulrike Lunatšeki raport. proua Lösing. proua Lösing me oleme esitanud ka selles osas äh, vähemuse raporti, saatsime esimene nädal sekretäriaati. suur tänu hea koostöövalmiduse eest, tehakse nii, nagu te soovite. Läheme edasi, järgmisena Ulrike Lunatšeki raport. kolm muudatusettepanekut. Need on kõik identsed, seega me võime häälestada üheskoos üks, kaks ja kolm koos poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontroll. kontrollime. Ulrike, mis ma saan selle eest? hääletus on lõppenud. nelikümmend viis üheteistkümne vastu proua raportöör, soovite sõna, palun? Ulrike, palun öelge, mille osas me hääletasime? mil-, mi-, mis osa osas me hääletasime? lõige üks, muudatusettepanekud üks, kaks, kolm Benifeld, Kasparilt ja Kukanilt. see muudatusettepanek võeti vastu neljakümne viie poolthääle ja üheteistkümne vastuhäälega ja nüüd me hääletame edasi elektrooniliselt arvamuse eelnõu muudetud kujul. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. vastu võetud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 Herzlichen Dank. suur tänu. So she doesn't agree either, but it's not proua Koomes ka ei ole nõus, see ei ole nimeline hääletus, ei olnud, oli ainult elektrooniline, nüüd vahet ei ole. nii et teeme nii, nagu ikka, viime siis tavalise korra järgi selle asja täiskokku. ma ei tea, kes võtab selle üle, härra esimees vist ühesõnaga, teeme tavalise menetluskorra järgi. Shit happens, ütleb härra esimees. ja nüüd siis järgmine Lunatšeki raport. ilma proua Lunatšekita. ei, nüüd ikka muudatusettepanek üks poolt. poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, vaatamata selle pärast, vaatamata sellele, et Rahvapartei ei osalenud hääletusel. kaks kolmandikku Rahvapartei kolleegidest ei osalenud sellel hääletusel. lõige üks, muudatus üks, elektrooniliselt kontrollime. muudatusettepanek üks. hääletus on lõppenud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 Äh, kompromiss kolm, kes poolt, kes vastu, erapooletud vastu võetud, äh, kompromiss neli, kes poolt, kes vastu, erapooletud vastu võetud, äh, muudatusettepanek kuusteist, kes poolt, kes vastu, kontrollime. Die Abstimmung ist geschlossen. Der andere ist mit 24 zu 20 ja nüüd äh, kahekümne nelja poolthäälega ja üheteist äh, erapooletuga vastu võetud. seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletuid? Mm, peame elektrooniliselt hääletama, kuna erilist aktiivset osalust pole. hääletus lõppes. ja nüüd äh, nelikümmend poolt ja kolmteist vastuhäälega vastu võetud, kakskümmend üks, kes poolt kes vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kakskümmend neli, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, nüüd äh, muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, neljas osas, kes on esimese osa poolt poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, kolmas osa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, neljas osa poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud. neljas osa kontrollime. hääletus lõppes tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa vastu, üksteist poolt. nüüd kakskümmend üheksa kahes osas, kes on esimese osa poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud, kes teise osa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, teist osa kontrollime hääletus lõppes tagasi lükatud, üheksa poolt, kolmkümmend üks vastu. no nii, Ulrika, nüüd sa oled mulle küll viski võlgu. kolmkümmend poolt, äh, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, lõpphääletus elektrooniliselt. hääletus lõppes neljakümne kaheksa poolthäälega vastu võetud, neli vastu, kolm erapooletut, proua Lunatšek. jah, härra esimees, tahaksin tänada variraportööre suurepärase koostöö eest. pean ütlema, et käesoleva teksti puhul meil õnnestus päris paljud saavutada ja ma ei nõustu, nagu öeldud ka juba varem, muudatusettepanekuga seitseteist, kuid enamus hääletas selle poolt ja ma jääksin siiski, jätaksin enda nime siia alla sest selles resolutsioonis on väga palju positiivset, mis toetavad, toetavad äh, kõiki neid meetmeid, mis on äh, vägivald, sunnitud, sunnitöö vastu ähm, Usbekistanis aitavad meil võidelda. okei okay., ich weiß nicht, ob das geht, bei einem ja, bei einem nicht drauf, aber wir checken. nii, kontrollime veel nüüd aga jõuame Broki raporti poolt, kes poolt, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid? ei, elektrooniliselt. hääletus lõpp lõppes äh, nelikümmend poolt, kolm vastu, kolm erapooletut. nüüd, kas on midagi lisada muude küsimuste all, kui ei ole? siis järgmine äh, koosolek on meil seitsmendal, kaheksandal novembril, suur tänu ning äh, ilusat jätkuvat nädalat!